ma ütlen lõpetuseks veel kord, et ma tervitan öö, äh, seda väga head raportit. aitäh proua Damanakile. Äh, see arutelu on nüüd lõppenud ja hääletamine toimub homme keskpäeval. ja päevakorras on nüüd härra Salavrakose raport, mis puudutab äh, püügipiiranguid ja territoriaalvett Vahemeres ja Mustas meres konflikti lahendamine ja nüüd saab raportöör sõna neljaks minutiks, nii et härra Salavrakos, teil on sõna. Eh. aitäh. proua volinik, lugupeetud kolleegid, esmalt äh, sooviks tänada kõiki, kes äh, siin kohal on ja kõiki, kes äh, on teinud tööd selle selle arvamuse kallal meil on õnnestunud välja töötada sidus tekst ja meie komisjonis võeti see vastu ühehäälselt. meil on püügipiiranguid mõningates territoriaalvetes ning loomulikult mõjutab see merelist elukeskkonda ja vaja on olemasolevad konfliktid, probleemid lahendada, sest muidu on tegemist konfliktidega ja meil on vaja vahendeid nende konfliktide lahendamiseks. aluseks on loomulikult liikmesriikide või siis Euroopa Liidu seadustik, rahvusvaheline õigus, mereõigus ja kõik muud vastavad äh, sätted kahekümne ühest riigist ainult kolm ei ole äh, Süüria, Iisrael ja Türgi äh, mereõiguse konventsiooni allkirjastanud, aga tulevikus ei ole see loomulikult välistatud. mere- ja rannikualade kasutamine ja ka kalavarude kasutamine peab äh, toimuma nii, et erinevatel riikidel äh, oleks huvi äh, konventsioon allkirjastada selleks, et kõik järgiksid samu reegleid, kalavarud, aga ka kontroll või siis ETR kalapüügi äh, vastane võitlus on näidanud, et äh, võimalik on tagada parem kaitsetase, kui on olemas kindel õiguslik raamistik. mulle ja mulle meeldiks, kui loodaks merevööndeid ja see on kirjas ka äh, raportis, kus äh, oleks tagatud äh, karmim kontroll ja kus äh, oleks, kus järgitakse riikide õigust. loomulikult tuleb silmas pidada lähimuspõhimõtet, liikmesriigid loomulikult soovivad ka oma huve kaitsta ja kohati on parem võtta vastu otsused madalamal tasandil. ma tänan volinikku, komisjoni Ehm, püüdluste eest kaasata merepoli-, merenduspoliitika ehm, mere ja merepoliitiku, merepoliitika arendamise eest on olemas ka ehm, tulude-kulude analüüs ja järeldus kõlab, et väga palju positiivseid tulemusi oleks seotud nende äh, piirkondade arendamisega Euroopa Liidu jaoks ning loomulikult mõjutaks see ka vastavate piirkondade arengut. aitäh härra Stalavrakosele ja sõna saab härra Štajer. aitäh, ma tahaks eh, esmalt eh, tänada rap-, raportööri tehtud töö eest ja tuua välja kaks elementi, mis minu meelest on eriliselt äh, huvitavad. esmalt on tegemist äh, rahvusvahelise õiguse järgimisega, kui tegemist äh, on piiritülidega merel, mis on ära töödud ka vastava resolutsiooni lõikes kolm, väga oluline on järgida ÜRO mereõiguse konventsiooni ning parlamendi resolutsioon toet-, toetab ka kuuekümne esimese aasta konventsiooni ning äh, tugineb ning äh, Horve-, äh, Horvaatia ja Sloveenia vahelise probleemi lahendab just nimelt tuginemine õiglusele. ning teine huvitav aspekt on artiklis viisteist, mis võimaldab majandusvööndeid deklareerida ning siin kinnitatakse veel kord üle Euroopa põhialused ja rahvusvaheline arbitraažikohus võima-, võimaldab siis Horvaatial uuesti Vahemeres kala püüda. härra Pikula. u svom izvješću izvjestitelj Salvrakos ispravno uočava da aitäh oma raportis toob raportöör välja ka kõik need aspektid, mis ohustavad äh, merekeskkonda, tuleb loomulikult mainida ka linnastumist. Äh, Vahemeres on probleemid sellised, et äh, meil on vaja rannikualade integreeritud halda-, majandamist, äh, seda nii Euroopa Liidu riikide lõikes kui ka kolmand-, koostöös kolmandate riikidega, ainult äh, niimoodi on meil võimalik äh, vältida konflikte. ja Aadria meres on selline haldus ka jätkusuutliku arengu tagamiseks väga vajalik, hoolimata sellest, et rannikualade rahvastik järjest kasvab on mõningatest saartelt aga inimesed lahkunud, eriti puudutab see Horvaatiat, see on äärmiselt oluline ka kalanduse jaoks, sellepärast oleks vaja äh, integreeritud lähenemist, me peame võtma arvesse majanduslikku äh, mõõdet kalanduse puhul, eriti äh, selle mõju kohalikule elanikkonnale kao zastupnica iz hrvatske drave koja aitäh, ma olen pärit Horvaatiast, Horvaatial on väga pikk äh, rannajoon ja see tähendab, et äh, inimeste jaoks on kalapüük äärmiselt oluline ning kalapüügivõimaluste kaitse on seetõttu äärmiselt oluline. mul on väga hea meel selle resolutsiooni üle, mis näeb ette, et äh, võideldakse äh, kalavarude ülepüügiga ning ähm, majandusvööndite abil võiksid kõik äh, riigid äh, merd kaitsta Te, ning äh, mis puudutab liikmesriikide vahelist koostööd, siis meil oleks võimalik niimoodi vähendada ülepüüki ning me saaksime töö, teha pikema perspektiivi nimel ning ma palun, et komisjon tuleks välja konkreetsete ettepanekutega, nagu näiteks äh, resolutsiooniga. također se želim äh, pridružiti svim pohvalama. järgmine kõneleja, palun. Ähm, ma sooviks äh, tänada kõigepealt raportööri tehtud töö eest me teame, et et kalapüük on sektor, mis loob uusi töökohti, aga samal ajal on tegemist ka äh, tervisliku toiduallikaga, proteiiniallikaga ja ma olen pärit ise Aadria mererannikult äh, ja ülepüük on meie jaoks suur probleem tegemist ei ole äh, jätkusuutliku äh, kalapüügiga, nii et äh, lähenemine, millest me rääkisime eelmisel aastal ning rannikupiirkondade kaitse on äärmiselt olulised, võttes arvesse linnastumist ja keskkonnakaitset, vaja on vastu võtta strateegiline raamistik Vahemere jaoks, vaja on kaitsta kalavarusid nii et ma toetan täielikult äh, äh, välja pakutud menetlust. aitäh ja nüüd saab sõna härra Milano. Complimenti a Sarah Ragos che ha fatto un ottimo lavoro. Signor commissario, ka mina tahaksin tänada härra Salafrakost, ta on teinud tõepoolest ära suurepärase töö. me räägime tegelikult üsna sirgjoonelisest asjast. kui tegemist on algatusraportiga, siis eh, parlament näitab, et eh, tuleb järgida teatud viisi, teatud teed ja me loodame, et komisjon seda ka teeb. ma tahaksin rõhutada siin ühte asja E, et komisjon peaks siin võtma ohjad oma kätte. me peame kõigepealt vaatama, mis meil vare, Vahemeres on. E, ajad on olnud väga rasked, viimastel aastatel on olnud ilmastik väga raske e, ja Vahemeri on jäetud oma pead ja kalandus, ühtne kalanduspoliitika peab reguleerima Euroopa, Euroopa riikide käitumist selles regioonis, aga mis saab nendest inimestest, kes tulevad väljaspoolt, kes tulevad kolmandatest riikidest? reegleid ei ole peale ühe rahvusvahelise konventsiooni. ma arvan, et Euroopa Liit peab eh, töötama välja konkreetse strateegia eh, selleks, et ehm, eh, kalandusega tegeleda selles regioonis, nii nagu näiteks seda tehti Mauritaaniaga ja millest me varem rääkisime. meie arvame, et Euroopa Liit peaks eh, tegema terve rea kokkuleppeid erinevate maadetega. Nende lepingute eesmärk peab olema see, et kolmandad riigid austaksid Euroopa seadusi. kui eh, härra Salafranca eh, raport toob niisuguse asja kaasa, siis eh, tõepoolest kalandussektoril on edu ja aitäh, et te mulle lasite pikemalt kõnelda oh, just nii, sellepärast oli see erand ka praegu võimalik ja nüüd ma annan lõpetamiseks sõna proua volinikule lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, ma tervitan kahel käel härra Salavrakose raportit ja üldjoontes jagan tema nägemust ja analüüsi olukorrast. me kõik oleme nõus, et ookeanid ja mered on kasvu ja arengu allikaks ning äh, meie ressursside elus või, või mitteelus organismide kasutamine peab olema jätkusuutlik. selleks, et jätkusuutlist, äh, suutlikkust saavutada, on meil tarvis robustset administratiivset raamistikku. me vajame head valitsemist ning tõhusat ressursi haldamist, kontrollimeetmeid ning regionaalselt kokkulepitud meetmete kohast rakendamist kui me vaatame kalavarude kasutamist äh, Vahemere piirkonnas ja Musta mere piirkonnas, äh, siis selge see, et siin tuleb saavutada koordineeritud lähenemine piirkondlikul tasandil, Euroopa tasandil. me peame tegema ära oma kodutöö, äh, jõustama oma seadusandlust, seda nii kalandusvaldkonnas kui ka keskkonnaküsimuste valdkonnas laiemalt. ma olen nõus härra Milanoga selles osas, et me peame püüdma jõuda ka Euroopa Liidust väljaspool asuvate partneriteni, et me kõik üheskoos suudaksime saavutada jätkusuutliku ressursi kasutamise, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused, et ei toimuks kuritarvitamisi ning et kõik arusaamatused lahendataks rahumeelselt, mis muide ei ole ka alati väga lihtne. võttes arvesse seda, et mõlema merepiirkonna puhul, nii Vahemere kui Musta mere piirkonnas, et valdav enamus nendest riikidest ei kuulu Euroopa Liitu ja kui me vaatame ka seda, et vastavaid majandusvööndeid ei rakendata Vahemere piirkonnas, siis see tähendab seda, et me peame tõhustama koostööd, dialoogi, piirkondlikke strateegiaid ja algatusi. see on meie ainus võimalus edasiliikumiseks. meil on juba mitmepoolsed foorumid olemas, meil on olemas Vahemere üldine kalanduskomisjon, meil on olemas vastav rahvusvaheline eh, ICAT-i komisjon, Ameerika troopikatuunide komisjon, lisaks ka Barcelona vastav ühendus teevad ju väga, väga tõhusalt oma tööd ja ka Euroopa Liit panustab omalt poolt. näiteks praegu oleme me võtmas, haaramas initsiatiivi ja peame vaatama, kuidas me saaksime veelgi enam panustada sellesse, et vaadata üle Vahemere üldise kalanduskomisjoni tegevus me peame tõhustama andmete kogumist, see on lähtealus selleks, et jõuda tõsiseltvõetava teaduslike nõuanneteni. lisaks on tarvis konkreetseid plaane ja meetmeid selleks, et võidelda ETR kalapüügiga mis puudutab Türgit, Vene Föderatsiooni ja Ukrainat, siis meil on eesmärk kutsuda kokku Musta mere piirkonna riikide selline konverents, edendamaks piirkondlikku koostööd komisjon loomulikult tegutseb äh, endiselt aluslepingute toimimise järelevalvajana. liikmesriigid ja partnerriigid on need, kes peavad oma rolli täitma selleks, et saavutada jätkusuutlik ressursikasutus, et oleks võimalikult madalad keskkonnamõjud. meil on olemas juba liikmesriikide algatus koostöös äh, komisjoniga, mis puudutab Aadria mere piirkonda ja siinkohal on võimalik juba vastavaid mureküsimusi selles foorumis lahendada. majandusvööndite rajamine kuulub liikmesriikide pädevusse, ka nemad peavad tegema koostööd omavahel, samuti tegema koostööd partnerriikidega, seda selleks, et tõhustada ressursside üle teostavat järelevalvet, koordineerimist ja koostööd. üks hiljutine uuring maa majandusvööndite kohta Vahemere piirkonnas, mida soovis komisjon, näitab ilmselgelt seda, kui olulist kasu on võimalik saada juhul, kui rannikuriigid teostavad oma õigusi, tuginedes ÜRO mereõiguse konventsioonile ja kui nad laiendavad oma majandusvööndeid. me oleme selles osas positiivselt meelestatud ja praegu ma kaalun võimalikku algatust, millega kutsume üles liikmesriike maksimaalselt kasutama ära oma õigusi ja oma kohustusi vastavalt majandusvööndite režiimile. seda kõike selleks, et tõhustada maavarade, loodusvarade jätkusuutlikku arengut ning tõhustada sinist kasvu meil on tarvis sarnast algatust Vahemere piirkonna jaoks ja kokkuvõttes ma tervitan seda väga olulist raportit, ma hindan kõrgelt seda, et ka teie näete, et komisjon mängib olulist rolli edendamaks tõhusamat dialoogi kolmandate riikidega. ma kinnitan teile, et komisjon annab endast kõike selleks, et tõhustada valitsemist, ressursihaldust ning meetmete ellurakendamist nii Musta mere kui Vahemere piirkonnas. aitäh, proua president! arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmine äh, istung toimub homme, äh, äh, kaheksandal oktoobril kaheksa kolmekümnest kuni kahekümne kolme null nullini. päevakord on